daamid ja härrad, head kolleegid. mulle tundub, et kuus minutit on möödunud koosoleku algusest. nii et alustame. tere tulemast kõigile sellele väliskomisjoni ja inimõiguste alakomisjoni ühisele koosolekule. meie esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine kas selle kohta on kommentaare? kommentaare ei ole. siis on päevakord vastu võetud. ja läheme teise päevakorrapunkti juurde. juhataja teadaandeid ei ole. ja see tähendab et me võime minna kolmanda punkti juurde, milleks on elektrooniline hääletus, aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas aastal kaks tuhat kuusteist ning Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas. raportööriks on Kodlive Kvisthaud-Rovool, kas te sooviksite, proua raportöör, midagi öelda? jah, ainult poliitika mõist- jaa, poliitikud tahavad alati midagi öelda, austatud härra esimees, aga võttes arvesse asjaolu, et tegelikult on kõik juba öeldud selle raportiga seoses, e, teen ma siiski ettepaneku, et me asume hääletama. Äh suur aitäh, Kodeliiv Äh, Kustot Roovul, äh, väga kahju, et sa kauem sõna ei tahtnud, sellepärast et äh, tegelikult ootan mina seda, et mu hääletuskaart siia jõuaks, mu assistent on sellega siiapoole teel. aga ma tahaksin teile teada anda, et vähemalt kahel kolleegil ei ole veel hääletuskaarti kaasas, härra Stettinal ja härra Kaaleril. niisiis. liigume siis hääletuse juurde. Wow. kompromiss. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss neli, kes on poolt? esimees vabandab. sada neli muudatusettepanek. see on kustutav, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peame seda kontrollima. sada viiskümmend viis. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, viisteist vastu, selgelt vastu võetud kas meil on siin tehnikut kohal? siin on ühel saadikul probleem hääletusseadega. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, vastu võetud, vastu võetud, ütleb kõneleja. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa proua Lohpillerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime seda. kakssada kolmkümmend, härra Korrao muudatusettepanek, hääletus on alanud. kas üks kolleeg on puudu? hääletus on lõppenud. ja see lükk-, on tagasi lükatud kakskümmend viis vastu, kaheksateist poolt. kakssada kolmkümmend üks härra Korvin Mikkelt, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, tundub. kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime jällegi kakssada kolmkümmend neli teine osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime hästi, kakssada kolmkümmend viis, palun tõstke käsi, nii et on näha. kakssada kolmkümmend viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. nüüd saame hääletada. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada nelikümmend koos härra Paetilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada nelikümmend viis Šake ja Astrevitšus, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend viis osade kaupa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. korvpallis kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus proosaihilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kakssada üheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud ja lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu. tagasi lükatud. kakskümmend ja kaks oli erapooletut, siis tuleb äh, kakskümmend kolm Läheme edasi. kakssada üheksakümmend seitse epidideios, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine langeb ära ja kolmsada kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kolmsada üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu tagasi lükatud. kolmsada üksteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolm, kolm, üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm, kolm, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolm, kolm, seitse, kaks osa, esimene osa vabandust, ütleb esimees. kolmsada kolmkümmend viis korral, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, esimene, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja teine osa langeb ära, sest kolm, kolm, neli võeti vastu edasi. kolm, kolm, kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, neli, viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, neli, seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolm neli seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. kolm, neli, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolm, viis, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm, viis, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolm, viis, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse härra Korjalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus on alanud. Two missing. kaks on, kaks on puudu. üks kolleeg on veel hääletamata. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud see oli seitsekümmend üks, edasi seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kakskümmend seitse alles on alanud Need on kõik hääletanud ja see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanekut üks me ei hääleta. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaksteist poolt muudatusettepanek üksteist. no olgu, kontrollime. mul, mul on suur süda. kolm hääletajat on puudu. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse oli vastu ja kaheksa poolt kas härra Stettina on ikka kaasatud siia? edasi kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend, kakskümmend üks langevad ära, kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. ja So can we have all the FEM opinion? kõik äh, naiste komisjoni arvamused, võtame nad kõik koos. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. That was it. valmis hmm?? Yeah, but I mean we were just warming up. jah, me alles saime siin soojaks. nii, aga liigume elektroonilise hääletuse juurde, hääletame resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Uh, ja see on vastu võetud nelikümmend üks poolthäält, üks vastuhääl. ei, siiski nelikümmend kolm, parandab ennast esimees. nii päevakorrapunkt number neli ah,. raportöör siiski, palun, sõna on teil. ja eh, teen lühidalt. austatud kolleegid suur,, suur-suur aitäh selle toetuse eest eh, suur aitäh selle eest, et me ühiselt ja ma rõhutan siinkohal ühiselt sellega nüüd eh, toime tulime, me suutsime ühiselt koostada raporti, mis on fokusseeritud ja mis väljendab just seda, mida ta peab ja tahab väljendada äh, ja see on lühem ja rohkem informatsiooni sisaldav kui eelnevatel aastatel suur,, suur-suur aitäh ja komisjon on väga palju meid selles töös aidanud, veel kord suur aitäh! nii, nüüd päevakorrapunkt number neli, muud küsimused? palun, härra Postinaru. Should härra esimees, me peaksime täna ahvetis tervitama seda ajaloolist hetko, kui Pesko ametlikult sündinud. ja see on olulise tähtsusega, kakskümmend kolm liikmesriigi on nõustunud äh, tegema koostööd Presko nimel, see on ajalooline hetk. jah, tõepoolest, tegemist oli ajaloolise päevaga äh, koostööks kaitse- ja julgeolekuvaldkond ja äh, sellele suurele edule on kaasa andnud väga paljud inimesed, kes on siin saalis ja kes on aastaid töötanud. no äh, viies päevakorrakord, järgmine koosolek kahekümnendal novembril kell kolm ja kahekümne esimesel novembril kell üheksa hommikul. koosolek on lõppenud.